Dámy a pánové, vítám, vám na, vítám vás na dnešním zasedání. Daamid ja härrad. Daamid ja härrad, tere hommikust meie täna hommikusele täiskogu istungjärgule. me alustame oma tööd ja esimene arutelu on meil ühine arutelu eh, väikese keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu üle tõuke